mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. kallid kolleegid, hakkame oma tööga jällegi pihta ja tänane päevakord on meil kõigil ees. tegemist on meie üldraportööri äh, teatisega Euroopa Liidu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve projekt ja kõik jaod. tegemist on mõttevahetused ka, mille peaksime lõpetama kella poole üheteistkümneks. mingisuguseid eraldi teadaandeid mul ei ole teile edastada ja kui Jens Keier on kohal, siis annan talle sõna, palun. Äh, aitäh, härra esimees ma olen vahepeal dokumendi kokku pannud ja variraportöörid ja koordinaatorid on selle dokumendi ka juba saanud. tegemist on siis minu ettepanekuga selle kohta, kuidas läbi vaadata seda äh, kahte tuhandet kahtesadat muudatusettepanekut, mida tegid nii fraktsioonid kui ka erinevad saadikud. ja tundub, et alates eilsest on see dokument nüüd vananenud. sest äh, poliitiliselt ja tegelikult ka intellektuaalselt oli väga raske ülesanne nüüd äh, eilse pärastlõunase volinik Georgieva kõne ja edusammudega selles dokumentides arvestada. meie koostasime dokumendi juba esmaspäeval ja see, mida volinik Georgiev eile ütles, ei ole siin dokumendis kirjas. suur tänu eelarvekomisjoni sekretäriaadile. Äh, laupäeval äh, kohtusime, ohverdasime siis ühe päeva nädalavahetusest äh, ja äh, panime paika siis selle dokumendi alused, vaatasime erinevaid muudatusettepanekuid ja mõtlesime selle peale, et äh, mis on õiguslikult siduv ja mis poliitiliselt mõistlik äh, saaks siis siia sisse kirjutatud. ja tegelikult äh, ja me siis üritasime kajastada kõiki neid erinevaid asju oma ettepanekus ja siis tegin kõikidele töötajatele laupäeva lõuna ajal veel ka välja pitsa, mis oli muidugi väike ohverdus, arvestades selle juurde, kui suur on eelarve ja mida meil kõike oli vaja mille osas oli meil vaja veel kõigil kokku leppida. suur tänu kõikidele assistentidele, ka minu assistendile, keda praegusel hetkel pole küll kohal. suur tänu ka kõikidele kolleegidele ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poole pealt äh, just äh, naispool oli see, mis mind äh, väga toetas. nii et nagu öeldud, ähm, siin dokumendis on kirjas asju, mis tuleks üle vaadata, arvestades sellega, mida nüüd komisjon välja pani. ja meie jaoks on nüüd huvitav poliitiline intellektuaalne ülesanne see, et need Georgieva esindatud Äh, osad paketist, mida meie toetame, tuleb järgnevatel kuudel äh, ka siis rakendada. ja tegelikult mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisega me arvestasime juba ja nüüd tuleb kõik need menetlused omavahel kooskõlla viia siin on väga huvitavad poliitilised suhted äh, erinevate dokumentide vahel ja sellel sügisel äh, Monti ja tema kõrgetasemelise töörühma omavahendite raport tuleb ka ja see tuleb ka veel siia lisada väga paljud asjad on teile eelnevatest eelarvemenetlustest teada. ka mina võitlen selle eest, kõik need eelarveread, mida nõukogu muutis, tuleb tagasi muuta äh, selliseks, nagu nad on komisjoni ettepanekus. midagi uut ei ole ka see ettepanek, ettepanek äh, et need meetmed, mis meil on juba olemas, nagu ähm, hädaolukorra kulutused äh, tuleks samamoodi äh, üle vaadata ja need kirjutada nendes eelarveridadesse, mis on eriti kriitilised. nüüd äh, EFSI raames tehtud kärped, Horisont kahe tuhande kahekümne ja ka Euroopa ühendamise rahastu puhul tuleks üle vaadata täpselt samamoodi nagu ka noorte töötagatise vahendid. peale selle on meil väga palju huvitavaid ettepanekuid, mis on ka tähtsad ja mis vajaksid rakendamist nüüd esimene punkt, mis võib vastuolusid tekitada siin fraktsioonis. ja kohe alguses tahan selle ka välja tuua kui oma seisukoha. kõigepealt tahan teile välja tuua kõige tähtsamad punktid ja minu argumendid nende kohta. Te teate, et meil on siin üheksakümmend miljonit eurot ette nähtud ettevalmistava meetme jaoks ja mida teht-, millega soovitakse siis Euroopa kaitsetööstust toetada. tegemist on äh, välja töötatava ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika tähtsa osana. me teame, et äh, homme Bratislava tippkohtumisel hakatakse seal ka liha luudele panema ja tegemist on siis äh, ühe mõtte rakendamisega, tegemist ei ole mingi äh, loovinimeste välja mõeldud mõttega, vaid tõesti tegemist on suure aruteluga, mida peavad valitsusjuhid ja riigipead selleks, et poliitiliselt ka selles valdkonnas edasi minna. mina isiklikult leian, et äh, Euroopa Liidul võib-olla praegusel hetkel ühist julgeoleku- ja kaitsepoliitikat polegi vaja selleks, et kriisist välja tulla, meil ei lähe ju hästi aga me siiski peaksime ka selles valdkonnas edusamme tegema, sest väljaspoolt tulevad ohud on ilmselgelt olemas. nii et Äh, sisuliselt ei ole mul mitte midagi selle ettevalmistava meetme vastu, aga mul on probleeme selle rahastamise ettepanekuga. nimelt, me ei tohi unustada, et üheksakümmend miljonit äh, siis, äh, mis on ette nähtud, sellest kakskümmend viis miljonit tuleks järgmisel aastal välja maksta. ja see tähendab seda, et äh, paljud teised mõistlikud rahastamist äh, vajavad tähtsad pilootprojektid ja ettevalmistavad meetmed muutuvad võimatuks, sest äh, need eelarveread, mille kaudu neid rahastatakse, neil on piirmäärad, ülemised piirmäärad peale pandud. see tähendab seda, et me peaksime tõesti mõtlema, et millised pilootprojektid ja ettevalmistavad meetmed äh, tõesti on meie jaoks nii tähtsad, et äh, neid rahastada. ja kui me ütleme, et äh, kaitsetööstus kuulub sinna juurde, siis ülejäänud pilootprojektide arv kohe väheneb, lihtne matemaatika. mul on selle kohta ka ettepanek Te teate minu seisukohta, sest ma olen mitmeid kordi seda juba siin komisjonis ka välja öelnud. minust sai Euroopa Parlamendi saadik, sest ma usun, et on väga palju erinevaid poliitikavaldkondi, mida on võimalik Euroopa tasandil paremini lahendada kui liikmesriikide tasandil. et see nüüd peegeldub eelarves, see ei ole kahjuks iseenesestmõistetav meil on väga palju ülesandeid, ühiseid ülesandeid ja need vahendid, mida liikmesriigid meile annavad äh, ja millest me sõltume, minu arvates neist ei piisa. Neist on puudu. eilse ettepaneku valguses võib olukord küll paraneda, aga me ei ole teinud eelarvetehnilisi samme selle olukorra parandamiseks meil on siin ka muid meetmeid, nagu näiteks Ateena meede, millega liikmesriigid siis saavad ühiseid projekte julgeoleku- ja kaitsepoliitikas rahastada. ja kui me nüüd leiame võimaluse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika meetmeid Euroopa Liidu eelarvest rahastada, siis me avame ukse, mida on väga raske hiljem sulgeda ja me näeme, et liikmesriigid või komisjon või ükskõik kes pöördub parlamendi juurde äh, mõistlike ettepanekute ja mõtetega ja meie oleme siis need, kes peavad ütlema, et see on ju kõik väga tore ja seda tuleks toetada ja me tahaks ka seda teha. aga siis eelarve reaalsuse valguses tuleks küsida endalt ka, kas seda on võimalik äh, selle eelarvega rahastada või mitte. ükskõik, mida meile proua Georgieva eile ütles, minu vastus oleks praegu, et meil ei ole seda raha eelarves. ja ma tõesti olen väga ettevaatlik selle ettepaneku osas, et me peaksime seda ettevalmistavat meedet Euroopa Liidu eelarvest rahastama. lobitöö minu ümber käib nii mis kole, alustades Prantsuse relvatööstusest ja lõpetades proua Hallmeieriga. ma ei tea, kumb meist suudab siis ennast läbi närida ja mind pehmeks rääkida aga praegu mina otsin tõesti uusi rahastamisvõimalusi ja õigusteenistuse abiga oleme me leidnud nüüd äh, uue mõtte. nimelt, äh, et me viime eelarverea e, ettevalmistavate meetmete jaoks sisse ja me näitame sellega, et jah, me toetame seda projekti sest muidu me võiksime lihtsalt öelda, et ei, me oleme vastu, lükkame tagasi. me viime selle eelarverea sisse ja ütleme, et jah, me toetame seda projekti. aga mis puudutab nüüd eelarvet, siis sinna paneme praegu nulli kirja ja märkustesse kirjutame, et me tahaks ja tegelikult eelarvemenetluses on meil ju veel natukene aega, sest komisjon teeb meile veel ettepanekuid selle ettevalmistava meetme rahastamiseks. me võime siin, seal leida raha teine meetme kaudu, võime muid sissetulekuid äh, kaaluda, tehnilisi muudatusi teha sissetulekute poolel, aga me annaksime siis selle eelarvereaga välja sõnumi, et me tahame seda projekti toetada ja ütleme ka, et äh, praeguse eelarvega pole meil võimalik seda projekti rahastada ja kui liikmesriigid soovivad seda ühist projekti läbi viia, siis nad peavad ka rahastamises osalema. ma leian, et tegelikult selle koja jaoks oleks see ka otsustava tähtsusega, sest äh, meil oleks kohe võimalik palju rohkem pilootprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid äh, rahastada nii, nüüd kõigepealt äh, rubriik üks A, mida ma just kirjeldasin ja mis otseselt on seotud selle kõigega. siin on tehtud ettepanek, et eelarve peaks olema nii suur, nagu oli enne EFSI programme see puudutab siis Horisont kahe, kahte tuhandet kahtekümmet ja Euroopa ühendamise rahastut ja siis veel üks punkt, äh, mis tahab arutamist, aga ma tulen siis kohe ühe A juurde tagasi, viiskümmend protsenti vahenditest, mis sellest aastast lähevad järgmisse aastasse, mis on tagatise real, need tuleks panna reservi. sest komisjoni ettepanekus Erasmuse, Kosmese ja Eurese projektidele on vahendeid suurendatud, vähemalt eelarve ettepanekus? siis Niisa võimalused, tegemist on siis infoturbeametiga, mis ja tema töö toetamisega siin peaks tulema vastu majanduskomisjonile, mis soovib äh, äh, finantsaruandluse ja auditeerimise jaoks reservi ette näha ja sisse viia eelarverea ka eriürituste jaoks nimelt paljud kolleegid, eriti just Austriast, kus toimuvad järgmised äh, eriolümpiamängud, et me kasutaksime ka seal äh, Euroopa eelarvevahendeid. see on tegelikult mõistlik ettepanek. mina mõtlesin, et selle ettepaneku võiks teha nii, et äh, sportprogramme tuleks loogiliselt ju erastada Erasmuse kaudu. aga ma tahaksin kõigepealt komisjonilt saada kinnitust, et see Austria taotlus, kui ta sisuliselt ja ka vormiliselt on esitatud, et siis äh, need vahendid ka lähevad eriolümpia rahastamiseks. tõesti oleks hea, et Erasmuse kaudu me saame sporti toetada ja siis me saaksime arvestada ka neid äh, kõhklusi, mida ma ka tegelikult osaliselt jagan, et äh, meil on eelarverida, kus on tegelikult juba kasutusotstarve selgelt kirja pandud, ei ole täpselt see, mida meie tahame. aga ma kardan, et äh, kui me Erasmuse programmi spordi sisse paneme, siis tekib meil hiljem rahastamisega probleeme, sellepärast et äh, äh eriolümpia korraldajad neid vahendeid ei saa nii et ma praegu siis komisjoniga pean läbirääkimisi selle üle, kuidas me saaksime sporti Erasmuse kaudu toetada ja kui Austria kolleegidel on siis kindel äh, sõna olemas, et äh, need rahad tulevad, siis äh, saame me tegelikult eriolümpiale nii-öelda erigarantii tagada. siis veel teine punkt, mis on ka kriitiline, EFSI Also das Letzte, was ich will, ist dieses Instrument. ma ei taha muidugi seda meedet ohtu seada. oleks ka täiesti absurdne eeldada või mulle ette heita, et ma tahaks EFSi põhja lasta. sest äh, selle fondi sisseviimise eeltingimuseks oli minu fraktsiooni jaoks see, et me valime Junckeri komisjoni äh, presidendiks. ja nüüd keegi, kes tuleb ütlema, et Saksa sotsiaaldemokraat hakkab seda kõike õõnestama, läheb tõesti liiga kaugele. aga EFSI programm ei toimi nii, nagu paljud seda soovisid tegemist on etteheitega, mida kuuleme majanduskomisjonist ja neid etteheiteid ei tee mitte ainult äh, minu fraktsiooni liikmed. seal oli ju lisandväärtus väga tähtis ja kui me vaatame, mida siis strateegiliste investeeringute fondi kaudu rahastatakse, siis vaatame kiirteid Saksamaal Teie ju teate, kuidas on olukord Saksamaal, meie rahandusminister on uhke, et eelarve on nullis, sissetulekud tulevad, avaliku ja erasektori koostöö toimib, aga ma arvan, et mitte keegi ei eeldanud, et EFSI rahadega hakatakse Saksamaal kiirteid ehitama. teiseks on asi tasakaalust täiesti väljas probleem, mida mina alguses nägin ja mida liikmesriigid süstemaatiliselt eitavad aga, kallid kolleegid, on ju täiesti selge, et äh, majanduslikult paremal järjel riigid, kus finantssektor on äh, kaugemale arenenud, et nemad võidavad EFSI programmidest palju rohkem kui teised riigid. meil on tõesti väga äh, tähtsaid börse Euroopas äh, on teisi, kus ei ole, on riike, kus on väga palju toetuspankasid, meil on need nii kesktasandil kui ka liidumaade tasandil olemas, on teisi liikmesriike, kus neid toetuspanku ei ole. ja me ei saa seda kõike Euroopa tasandil tasakaalustada. aga me peaksime arvestama sellega et olukord on tasukaalast väljas ja me peaksime hoolitsema selle eest, et investeerimispank annaks oma panuse äh, korrigeerimiseks, et ta annab tehnilist abi, nõu äh, just nendes liikmesriikides, kus ei ole toetuspankasid ja nii edasi. ja siis meie parlamendisaadikud peame nüüd endalt küsima järgmise küsimuse kas me soovime seda investeerimispangalt nõuda ja loota, et nad saavad sellest aru ja siis me loodame nii Jumala kui investeerimispanga peale, et nad seda ka teevad või siis see, kasutame seda viimast mõjutusmeedet, mis meil on, selleks, et investeerimispangale vajalikku survet avaldada. see on küsimus, mille ma esitan ja vastus sellele on meil ei ole mitte mingit parlamentaarset äh, mõjuvõimu selliste projektide puhul nagu EFSI ja me tahame ju EFSit pikendada, me saame sarnase äh, meetme Aafrika projektide rahastamiseks, aga nende ülesehituse puhul parlamentaarset mõjuvõimu enam ette pole nähtud. me saame küll alguses tingimusi äh, esitada ja öelda, et meie ootused on sellised. parlament pool aastat võitles selle eest, et me saaksime EFSit üles ehitada nii, nagu parlament seda soovis. me parandasime seda ettepanekut väga palju, aga nüüd, kui see meede toimib, ei ole meil enam võimalik äh, mõjutada, välja arvatud see, et me toome välja oma tarku argumente armsad kolleegid, aga tegelikult nõukogu poole oleme me kogu aeg saatnud äh, tarku argumente, aga nad pole meid kunagi kuulanud äh,. aga muid meetmeid meil ei ole. jah, me võik-, sellepärast me siin räägime seda ja te võite nüüd kohe öelda, et äh, härra Kaier, te olete kõigest valesti aru saanud, äh, see on täiesti vale, muidugi me võime ka härra Hoierile helistada ja öelda, kuidas on vaja teha ja küll ta siis ka teeb. kui see on äh, eelarvekomisjoni arvamus, siis äh, olen sellega nõus äh, aga ma tean, mis on mustvalgelt kirjas ja sellepärast on minu ettepanek, et kui me tahame EFSI programme parandada, siis meil on praegu võimalus seda teha. kui me ei taha seda võimalust kasutada, siis olgu, aga ma kardan, et me teeme siis poliitilise vea. nüüd äh, rubriik kaks. ei, siiski üks B kõigepealt. Ähm, so, der Vorschlag ähm, geht dahin bei der Kategorie 1b. nüüd üks B ettepanek, äh, mis nüüd siin tähtis on vahendid tööhõive algatuse jaoks, siis üks koma viis miljardit eurot kulu- ja maksekohustusi on siin sisse viidud. me oleme siin nüüd komisjonilt ka numbreid kuulnud ja me peame oma ja nende numbreid võrdlema. mul, mulle ei meeldinud see, et eelarve ettepanekus leiti, et me peaksime rahastamist suurendama ainult sellepärast, et lõppevaid programme rahastada, aga ma olen veendunud ja esimesed märgid ka näitavad, et komisjoni analüüs on selline, et Äh, noorte töötagatise algatus ja projektid toimivad, isegi kui alguses oli probleeme ja just sellepärast on vaja leida ka lisavahendeid ning me peame äh, leidma siin ja meie peame endale võtma lisakohustusi. nüüd äh, rubriik kaks. ka siin tahame me tagasi minna esialgse ettepaneku juurde. ma olen nõus sellega, et just äh, piimasektori jaoks on meil vaja äh, kriisimeetmeid ette näha, aga ma ei tea, kas me kohe alguses peame siia konkreetsed numbrid eelarveridadesse kirja panema. oktoobrikuus peaks tulema komisjonilt parandusettepanek ja me teame, et äh, selle parandusettepanekuga lisatakse vahendeid äh, rubriigi kaks ja ma pooldan seda, et kõik need lisavahendid suuname me siis põllumajanduse valdkonda ja piimasektorisse ja kui seda raha peaks olema vähem kui viissada miljonit, mida kristlikud demokraadid on välja pakkunud, siis ma olen muidugi valmis äh, äh, leidma lisavahendeid, et viissada miljonit kätte saada ja me võime muidugi ka muudest ettepanekutest rääkida. me oleme tegelikult ju kõik nõus selles osas, et seda raha on vaja ja et me peame midagi ette võtma. lihtsalt ma lähenen äh, strateegiale teistmoodi see viissada miljonit eurot, mida kristlikud demokraadid on välja toonud, on märgilise tähendusega. ma ei ole sellele vastu, aga ma arvan, et äh, me ei peaks hakkama praegu kohe konkreetseid numbreid eelarveridadele äh, kirjutama. ütleme lihtsalt, et kui tuleb parandusettepanek komisjonilt, küll me siis suuname need vahendid äh, sellesse valdkonda. nüüd rubriik kolm komisjon kasutas siin kogu mänguruumi ära selleks, et äh, rahastada kõiki meetmeid, äh, mis on vajalikud julgeolekupaketi jaoks. nõukogu täiesti ühepoolselt äh, kärpis kultuurpoliitilisi projekte ja kui ma õigesti mäletan, siis äh, leidis ta sealt kakskümmend seitse miljonit eurot, mina leian, et need kärped tuleks siiski ära kaotada ja kultuurprogrammid on minu arvates tähtsad just sellepärast, et need on Euroopa ähm, äh, Euroopa väärtuste väljatoomisel nii tähtsad ja sellepärast me peaksime neid programme ka rahastama. nüüd paindlikkuse meetmed muudatustega, mis on mitmeaastase finantsraamistikuga ette nähtud, peaksime Europoli, Eurojusti ja EASO-t toetama, ma leian, et me peaksime sisse viima ka eraldi read ühise kultuuripärandi Euroopa aasta jaoks ja varem oleme me ka ju nõudnud, et meil on vaja eraldi rida ka pää-, päästefondi loomiseks, tal ei ole seal eraldi rahastamist vaja, selle võiks Euroopa Sotsiaalfondi meetmete kaudu luua ja samamoodi on meil vaja ka eraldi rida finantssolidaarsusmeetme loomiseks äh, pagulasabi andmisel. seda saaks teha siis AMIF-i kaudu. nüüd rubriik neli jällegi väga keeruline küsimus. siin mulle valmistab muret see, mis jääb Euroopa arengupoliitikast järele pärast seda, kui kõige tähtsamaid arengupoliitilisi meetmeid kasutati selleks, et äh, pagulasabi rahastada. meil on seitsesada viiskümmend miljonit eurot, mis me peame sellel aastal pagulasabiks leidma ja komisjoni ettepanek äh, leiab, et liitumiseelne abi ja ka naabruspoliitika meetmed peaks olema need, kust me need rahad leiame. ja mina kardan, et äh, siis nendest meetmetest äh, ei jää mitte midagi järele, kui me mõtleme esialgsete rahastuseesmärkide peale. ja see oli tegelikult äh, just minu lähenemise põhimõte, et, et seda ei tohi juhtuda ja mina leian, et need programmid, kus kärpeid tehti, neile tuleks siiski raha tagasi öö, äh, suunata. ja me peaksime ühiseid prioriteetseid programme toetama. see puudutab äh, Türgi kogukonna toetamist Küprosel, see puudutab äh, teatud eelarveridasid DCI äh, programmis, samamoodi puudutab see ka abi, mis läheb Palestiina põgenikele ja nii edasi. Ich bin da äh, zusätzlich Vorschlägen aus dem Entwicklungsausschuss. siis on mul ettepanekud tulnud äh, Arengukomisjonist ja ka liberaalidelt, et peaksime eelarveridasid leidma ka usaldusfondide toetamiseks ja ma toetan seda. ja mul on veel üks ettepanek, mille puhul rubriigist neli me saaksime pilootprojekte ja ettevalmistavaid meetmeid veelgi paremini rahastada. tegemist on tehnilise ettepanekuga, aga seal on siiski ka poliitilisi mõjusid. Äh, meil on siin Euroopa Liidu eriesindajad, kelle kulusid rahastatakse rubriigist neli, aga see ei pea süstemaatiliselt niimoodi jääma, sest tegelikult on tegemist personaliga, ähm, keda peaks rahastama siis äh, administratiivkuludesse, sellepärast need eriesindajad tuleks ka, äh, tuleks rubriigist neli välja võtta ja rubriiki viis panna. ja seega tekiks meil äh, rubriiki neli natukene mänguruumi, umbes viiskümmend miljonit eurot Inge, sa tead arvatavasti neid numbreid täpsemalt ja nende vabade vahenditega saaksime me siis rubriigis neli eh, rohkem rahastada ettevalmistavaid meetmeid. nüüd eh, rubriik viis, see on siis kolleeg Tarandi pädevusvaldkond ja sellepärast eh, ma ütleksin ainult nii palju, et tulime esialgse ettepaneku juurde tagasi ja tegelikult äh, mulle tundub, et see olekski minu poolt kõik. aitäh raportöörile ja aitäh kõige selle eest, mida teie ja oma meeskondaga, meeskonnaga tegite selle nädalavahetuse jooksul. see on tõesti väga karm olla siin äh, siin äh, raportöör enne eelarve mm, aluseid läbirääkimisi, härra Tarand, palun. aitäh, paar märkust muude, äh, muude äh, rubriikide kohta ja ja alustan kohe parlamendi enda eelarvejaost meil tundub olevat äh, kokkulepe siin, et et fraktsioonid soovivad äh, kuuskümmend seitse uut äh, ametikohta luua. ja ma tunnistan kohe üles, et ma kuulun vähemuse hulka ja ei toeta seda mõtet see oli teie ettepanek. ja esimest korda me elus, me oleme eriarvamusel. nii et äh, te näete, kui äh, palju konflikte võib poliitikas olla eelkõige, eelkõige siis eelarve küsimustes. ja mis puudutab teisi institutsioone, siis äh, me eeldame, et Euroopa Parlament siis taastab need äh, eelarveprojekti ettepanekud, mida nõukogu vähendas. ma arvan, et eelkõige me peame toetama äh, Euroopa Kohtut, Euroopa Kohtu eelarvet, sest sest äh, probleemi tekitas nõukogu ja kohus kunagi ei tahtnud nii palju muudatusi äh, et ei soovinud oma äh, personali nii palju muuta ja nüüd me aga vähendame eelarvet ja see puudutab just nimelt neid olulisi asju, mis on seotud kohtu oluliste ülesannetega. eile meil õnnestus lahendada üks probleem, mille tõstatasid meie väliskomisjoni kolleegid, mis puudutas Euroopa ja liikmesriikide personali välisteenistuses. aga on veel kaks asja, mida tuleb arutada, ettepanek luua strateegilise kommunikatsiooni üksus, kus oleks kuusteist ametikohta ja selle kohta võin öelda, et ma toetan seda. ja on ka hea, hea kava, võib-olla härra Kaier äh, mainis seda. aga ette on nähtud siis äh, veel täiendavaid äh, ametikohti, mis, mida rahastatakse siis välisteenistuse eelarvest ja lõpetuseks tahaks paluda teie toetust, et äh, taastada algsed summad ka äh, andmekaitse inspektori eelarverea puhul. ja see ongi kõik. Merci, merci, monsieur le raporteur. aitäh, raportöör. ja nüüd ametitest. härra Kaier, palun. seal, kus ma olen olulisi muudatusettepanekuid teinud ametite puhul, seda ma juba käsitlesin oma esimeses sõnavõtus. peamiselt pakun välja selle, et me annaks tagasikäigu neile kärbetele, mida tegi nõukogu ja üldiselt on minu ettepanek, et seal, kus ametid annavad oma panuse äh, sellesse meie viieprotsendisesse personalivähenduse ähm, eesmärki ja minu teabe kohaselt on tegemist enamusega, siis tuleks tagasi pöörduda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, personaliplaanide juurde, üks A puhul ma näen ette, et Enisale nähakse ette rohkem vahendeid ja kolmandas äh, Äh, rubriigis näen ette Europolile, Eurojustile ja Jaosale rohkem äh, raha anda ja mis puudutab Europoli ja ameteid, siis äh, on meil väga kriitiline arutelu, et Kodanikuvabaduste komisjon on tõesti otsuse langetanud, aga seal on erinevus sellest, mida ta tahtis otsustada. ma pean siin veel konsulteerima äh, selles osas, mis seal toimus, pilt on üsna segane. praegu ma teen ettepaneku Eurojustile anda kuus täiendavat äh, ametikohta Enisale kuus ja Europolile kaks ja see, sellest piisaks äh, selleks, et täita neid täiendavaid äh, ülesandeid, mis Europol on saanud, et meil oleks siis ja mida me peame ka õigeks seoses Äh, terrorivastase võit-, terrorismivastase võitlusega, see ongi kõik ametite kohta. ja eriinstrumendid, maksed, eriinstrumentide puhul on ettepanek, et hädaabi äh, reservi suurendada ühe miljardini see on eh, olnud Euroopa Parlamendi ootus seoses eh, vahe läbivaatamisega ja seda me peame täpsemalt veel analüüsima, võttes arvesse e-, eilset äh, ja mis puudutab siis eh, globaliseerumisega kohanemisfondi ja solidaarsusfondi, siis äh, nende puhul me näeme ette esialgsete summade taastamise väga hea ja maksed ähm,. Ebenfalls ähm, die Kürzungen des, des Rates zurück. samuti võtta tagasi need kärped, mida nõukogu tegi. üldine põhimõte on, et äh, maksete puhul äh, minna kaugemale esialgsest eelarve ettepanekust ja nendes äh, valdkondades, kus ka kulukohustusi on suurendatud, nii et eelkõige seal, kus me arvame, et komisjoni maksete hinnangud on liiga pessimistlikud olnud, et kus vahendeid on ähm, palju kasutatud, äh, seal tuleks äh, maksete assigneeringuid suurendada, et me jõuaks selleni, et ähm, meil tõesti oleks võimalik äh, sada protsenti makseid läbi viia Euh, suur tänu! ja et võib-olla me siis äh, räägiksime ka mitmeaastast finantsraamistikust, see on sellega seotud, proua Georgieva ütles, et ta tõenäoliselt äh, nõustub sellega, et äh, eri instrumendid eriinstrumendid on, on küsimus, äh, mis olid siia, mis tuleb äh, lahendada ja, ja võib-olla tuleb seda arvesse võtta juba kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves. suur tänu raportööridele, nüüd variraportöörid, kõigepealt saab äh, sõna härra Mõresson. suur tänu, esimees, tere hommikust kolleegidele ja ka omalt poolt tahaksin tänada meie raportööri tehtud töö eest viimastel nädalatel ja ka äh, väga avatud produktiivse vaimu eest, millest ta on lähtunud koostöös variraportööridega e. rahvapartei fraktsioon äh, ja muudatusettepanekud eelmisel nädalal. kõigepealt meie hinnang oli, et eelarveprojekt, nagu Euroopa Komisjon selle esitas juunikuu lõpus, oli äh, üsnagi äh, tihe, üsnagi napp, aga pidades silmas, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, raames olid prioriteedid paigas, rändekriis äh,, julgeoleku suurendamine, majanduskasv ja nii edasi ja sellest lähtuvalt äh, leidsime, et äh, komisjoni esitatud eelarveprojekti ettepanek oli märkimisväärselt asjakohasem kui nõukogu seisukoht. meie fraktsioon on väga selgelt välja öeldud, et mitte ühtegi nõukogu ettepanekut kärbete kohta ei tohiks Euroopa Parlament vastu võtta. meie äh, fraktsiooni esimees tegi sellise avaliku avalduse ka selles küsimuses, ütlesime, et kõik kõikide kärpete tühistamine on meie esimene prioriteet ja oleme selles osas ühel meelel meie raportööriga. teine tähtis põhimõte me, meie muudatusettepanekutes on äh, raport, mis võeti selles kojas vastu suure enamusega mitmeaastase finantsraamistiku äh, ka seoses äh, härra Albrecht ja proua Dumaa teised osalesid selles töös ning kõik äh, meie muudatusettepanekud siis on mitmeaastase finantsraamistiku raportiga igati kooskõlas. kolmandaks, nii nagu ütles ka raportöör, meie tahame äh, taastada kõik Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise rahastu kärped, äh, kärped, mis tehti siis, kui EFSI algatati. see on olnud parlamendi seisukoht ning teised institutsioonid on samuti sellega sellise kohustuse võtnud EFSi loomisega seoses. mis puudutab rubriike, siis äh, rubriik üks A, loomulikult kõikide nõukogu kärbete taastamine on esimene prioriteet, siis teeme ettepaneku, et me kasutame ära olemasolevaid varusid selleks, et toetada VKE-sid toetada majanduskasvu soodustavaid meetmeid, töökohti loovaid meetmeid peamiselt väikesed keskmise suurusega ettevõtted, teadusuuringute teostajad Marie Curie, Euroopa Teadusuuringute Nõukogu, Euroopa äh, Noorsugu, Erasmus, Cosme äh, ja nagu ma juba ütlesin, teadusuuringud ja VKE-d töö keskmes. meie ettepanek oleks, et äh, üks kaks, kõik olemasolevad varud tuleks kasutada ära tööhõivet suurendavateks meetmeteks. teiseks, noorte tööhõive algatus oleme teinud oma muudatusettepaneku, millest lähtuvalt äh, noorte tööhõive algatuse rahastamine kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal peaks jääma samale tasemele nagu selle mitmeaastase äh, finantsraamistiku alguses kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat ja kaks tuhat viisteist. kuulsime Junckerilt, äh, et noorte tööhõive algatusest on noortele abi see aitab noortel leida äh, tööd, praktikakohti äh, ja komisjon peaks esitama oma hinnangu sellele algatusele, aga äh, niikaua, kui mingit hinnangut komisjoni poolt veel ei ole, hinnangut, mis juhib tähelepanu puudujääkidele ei näe ma mitte mingisugust põhjust äh, praegusel hetkel noorte tööhõive algatuse vahendite vähendamiseks ja seetõttu üks miljard äh, kogu ülejäänud mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks on liiga vähe ja meie äh, seisukoht on Albrechtit oma raportiga igati kooskõlas. rahvapartei fraktsioon on pannud teinud ettepaneku ka muudatusettepaneku kohta, milles on tehtud ettepanek neli miljonit eurot suurendada kõige enam puudust kannatavatele mõeldud fondi. ja ma arvan, et me peame saatma sõnumi kõige rohkem puudust kannatavatele inimestele Euroopas, et me mõtleme ka neile, kui me eelarvet koostame. rubriik kaks nüüd siis oleme teinud muudatusettepaneku, raportöör tegelikult juba mainis seda muudatusettepaneku, mis, millega toetatakse viiesaja miljoni euroga piimatootjaid, kes kannatavad piimakriisi tõttu. me teame ju, et komisjon teeb ettepaneku selle küsimuse osas teha e-, muudatuse eelarve, aga me teame, et väga oluline on äh, seista piimatootjate kõrval, toetada neid praegusel raskel ajal äh, ning äh, selline samm oleks tähtis poliitiline samm. eeldame, et piimatootjate toetamine on parlamendi seisukohtade hulgas väga tähtsal kohal, nii et teie ja siis ja siis me oleme ettepaneku teinud saja miljoni euro eraldamiseks äh, Vene embargo tõttu kannatavatele äh, piimatootjatele. Äh, rubriik kolm, madalad piirmäärad on problemaatilised, meie leiame, et Europoli personali tuleks suurendada, suurendada veel, see aitaks julgeolekut parandada Euroopas ja seda rahvas tahab. rubriik kolm oleme teinud ettepaneku, et tuleks tõsta ka vahendeid, mida on eraldatud naabruspoliitikaks nii ida suunal kui Vahemere suunal ja me eeldame, et nii idapiirkond kui Vahemere piirkond on prioriteetsed Euroopa Parlamendi jaoks. me peame teadma, millises maailmas me elame, kes on Euroopa Liidu naabrid. Euroopa Liidu naabrid on Venemaa, Venemaa muutub üha enam agressiivseks, Ukraina Äh, Ukraina on ebastabiilne äh, osa idastabiilse, äh, idanaabruses Türgi ja me näeme, kui hästi me võime Türgit usaldada viimaste kuude kogemuste järgi, siis Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika on meie naabrid. kui me tahame tagada turvalisust Euroopas, siis tuleb meil naabruspoliitikale rohkem keskenduda nii ida kui ka lõuna suunal ja oleme teinud muudatusettepaneku, millega makromajanduslikku abi suurendatakse Äh, nendele riikidele, kes äh, on väljaspool Euroopa Liitu ja kes vajavad abi. tegime seda sellepärast, et äh, komisjon tegi finantsabi ettepaneku vähendamise kohta kahe tuhande kuueteistkümnendal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja me arvame, et, et liiga suur vähendamine oli see, me ei tahaks kolmekümnelt kaheksakümnele seda tõsta, aga vähemalt kolmekümnelt neljakümne viiele, mis on kooskõlas ka Inta komisjoni seisukohaga ja Inta komisjon tegeleb just selle temaatikaga. ja siis oleme, olen nüüd teile tutvustanud, millised on meie fraktsiooni peamised äh, seisukohad. aga on kaks küsimust, äh, mille puhul me ei ole raportööriga ühel meelel, aga need on meie fraktsiooni jaoks olulised äh, küsimused, nimelt EFSI äh, vahendite reservi panemine. meie äh, fraktsioon ei toeta sellist algatust mitte mingil juhul ja see on meie jaoks väga tähtis küsimus, kohe selgitan, miks. EFSI on uus projekt, äh, mis on töös olnud ainult aasta me oleme kuulnud mingeid komisjoni hinnanguid, mingisuguseid oma hinnanguid, ametlikke dokumente selle kohta ei ole ja ükski dokument ei sea küsimärgi alla selle dokumendi, selle algatuse äh, jätkusuutlikkuse. kas me võime midagi paremaks teha, kas meil on võimalik äh, kuidagi tagada võrdsed tingimused kahekümne kaheksa liikmesriigi osas äh, läbi paranduste? jah, seda on võimalik teha, aga seda tehaksegi, komisjon on selle kohta teinud muudat-, ettepaneku juba sel nädalal. tuleb tagada näiteks seda, et kui me ei taha, et et mingit kiirteed äh, ei, Saksamaal ei rahastataks EFSI vahenditega, siis seda ka ei tehtaks, me peame kandma hoolt äh, selle pärast, et äh, rahad lähevad sellest, nendesse valdkondadesse, sellistesse majandussektorisse, sellistesse piirkondadesse Euroopas, kus seda kõige rohkem vaja on. kas oli teatav vastuolu selle vahel, Äh, kuidas uued ja vanad liikmesriigid äh, osalesid finantsinstrumentides, kuidas äh, toimusid avaliku erasektori partnerlussuhted ja nii edasi. jah, teatavaid erinevusi oli EFSI alguses. oleme teadlikkust suurendanud selles valdkonnas ja ka nii komisjon kui Euroopa Investeerimispank annavad endast parima, et tagada kõikidele võrdsed tingimused ning neid erinevusi riikide vahel leevendada EFSit tuleb äh, laiendada ka VKE-dele ja see toob kaasa tööhõive suurenemise, see on ka väga hea algatus, komisjon viib kõik need muudatused sisse, töötab selle kallal. kui me nüüd saadaksime Euroopa inimestele, erasektoritele, väikestele keskmise suurusega ettevõtetele sõnumi, et selline projekt, mis on toonud kaasa tööhõive suurenemise, mis on toetanud Euroopa ettevõtteid, iseäranis väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, äh, et me selle nüüd ohtu seame, selline sõnum oleks väga ohtlik ja töötaks meie eesmärkidele vastu, seetõttu meie ei toeta seda, et EFSI vahendid pandaks reservi. ja viimeteks äh, ettevalmistavad tegevused kaitsevaldkonnas, kas kaitse valdkonna tõttu, jah, tõesti, nii see on, selles osas toetan Jens Kairit, aga olgem teadlikum sellest, teadlikud sellest et, et viiskümmend protsenti vahenditest, mis on eraldatud ettevalmistatavateks tegevusteks, peab minema uuteks ettevalmistavateks tegevusteks ja hinnakem nüüd siis Äh, seda poliitilist sammi, sammu, et äh, selline, kui ka kaitsevaldkonna ettevalmistavad tegevused äh, suurendavad meie teadusuuringut, meie kaitsevõimekust samal ajal, kas, kas see on prioritiline prioriteet? jah, see on poliitiline projekt, peaks olema minu arvates. ja siin on minu poolt, see on siis minu poolt praegusel hetkel kõik. suur tänu ja kallid kolleegid, ma palun võimalikult lühidalt ja kokkuvõtvalt teha, sellepärast et koosolek lõpeb kell pool üksteist. härra Tänanu ja suur tänu. mis puudutab muusid, muid jagusid, siis tahaksime toetada tehtud ettepanekuid. mis puudutab üldeelarvet, siis oleme nõus äh, nende ametikohtade vähendamisega ja, ja öö, äh, sellega, mis puudutab regioonide kometi ametikohti, samuti julgeoleku uute kohtade loomisega äh, ja praegu suhtume positiivselt poliitiliste ametikohtade ettepanekud, Euroopa Parlament ei ole mitte ainult haldusorgan, vaid ikkagi poliitiline organ ja ma arvan, et siinkohal on meil teatav puudujääk ja ma arvan, et selle puudujäägi korvamise nimel tuleks tööd teha mis puudutab muid jagusid veel, siis jah, ma arvan, et tuleks tõesti taastada äh, algsed eelarve ettepanekud iseenesest Euroopa Kohtu ja Euroopa Kontrollikoja suhtes Euroopa äh, andmekaitse inspektor samuti, mis puudutab Euroopa Kohust, siis mulle tundub tõesti, et äh, need kaks ametikohta, mis on välja kuulutatud, tuleks rahastada, kaksteist kohtunikku, see võimaldaks igal riigil saata oma kohtuniku Euroopa kohtusse mis puudutab majandus- ja sotsiaalkomiteed ja regioonide komiteed, siis ametikohti tuleb integreerida. kuusteist ühelt poolt, kaheksa teiselt poolt tundub mulle loogiline. ja tuleb kanda hoolt ka selle eest, et palgaküsimused saaksid lahendatud see on personali jaoks väga tähtis küsimus. välisteenistus. meil oleks vaja väl-, lähetatud töötajate ja Euroopa Liidu personali vahel head tasakaalu äh, äh, ja kommuni-, strateegiline kommunikatsioon on selles kontekstis ka tähtsal kohal me oleme üleüldiselt teiste fraktsioonidega päri ja, ja see poliitiliste ametikohtade küsimus on meie jaoks väga oluline, sellepärast et meie arvates peaks Euroopa Parlament olema ikkagi poliitiline kogu, mitte mingi haldusorgan. härra Kolmen. aitäh. teen äh, väga lühidalt, nagu soovisite, aga esmalt äh, suur tänu kolleegidele, kes on äh, ettevalmistustega tegelenud siin härra Kaiver, Kaierit tahaks eelkõige tänada, see oli tõesti väga hästi põhjendatud, mida ta meile siin rääkis. ma olen äh, täiesti nõus äh, tema analüüsiga, mis puudutas EFSit, et ta näeb ohtu, et äh, me kaotame väga palju läbipaistvusest ja ma olen väga nõus ka sellega, et me ei peaks rahul olema sellega, et äh, me peaksime nüüd olema rahul mingite üldiste kirjeldustega. ma tahaksin äh, tuua ühe väikse paralleeli, mis kindlasti ei kattu üks-ühele, aga ka Euroopa Keskpanga puhul me oleme näinud, asutamise puhul seda, et äh, tutvustati meile reegleid, mis pidid väga selged olema, aga nüüd näeme me hoopis teistsuguseid ja uusi rahastamisinstrumente, väga ebakonventsionaalset tegutsemist, uusi sõnu, uusi käitumisi ja ma kardan, et kui me selliseid rahastamisfonde nagu EFSI Äh, kasutusele võtame, lubame, siis äh, on meil Aafrika fond, tulevikus tuleb veel palju teisi uusi fonde, kus meil on pädevus ainult selleks, et äh, me õnnistame, anname oma õnnistusele, õnnistuse mingitele garantiidele, mingisugustele vahenditele, aga me siis saame väga üllatunult teadmiseks võtta, millised tegelikult nende tegutsemise tagajärjed on. nii et me peame tõesti võitlema selle eest, et meil jääks järelevalveõigus nende instrumentide puhul ja tahaksin rääkida kahest ECR fraktsiooni muudatusettepanekust. üks puudutab äh, seda, et me oleme arvamusel, et ka ühtekuuluvuspoliitikas ei tohiks me jätkata pidevalt nii nagu siiani. me oleme teinud nüüd muudatusettepanekuid, mis soovivad tähelepanu juhtida rohkem vähem arenenud piirkondadele. ja kuna me samal ajal ütleme, et me ei saa rääkida alati uuest, uutest vahenditest, siis me arvame, et oleks mõttekas raha ära võtta arenenud regioonidelt ja anda seda vähem arenenud regioonidele, sest nendel on ju suuremad vajadused kui teistel. ja me oleme teinud ka muudatusettepaneku, et need vahendid, mis on ette nähtud Euroopa Liidu Türgi kokkuleppe jaoks, et ne-, neist vahenditest osa paneks reservi, sest me kõik teame, et praegu see kokkulepe ei toimi ja on ju karta ka, et edaspidi see ka ei toimi. nii et me peaksime siin tõesti äh, poliitilise signaali välja saatma, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Depree. aitäh, härra juhataja. esmalt äh, aitäh härra Kaierile ja kõigile, kes äh, temaga koostööd on teinud äh, selle eest, et ta tõesti suurepäraselt on ette valmistanud kõige ja nüüd tahaksin omalt poolt mõningat mõtteid avaldada, ma ei tea, kust need siin äh, tulnud on, kui ma analüüsin neid dokumente, siis siin on mõningaid vigu, eriti puudutavad need äh, rubriiki üks A. meie fraktsioon on teinud palju muudatusettepanekuid, aga ma näen, et kõigi siin äh, muudatusettepanekute puhul on siin kirjas S ja D äh, e, e, Rahvapartei, S ja D Rahvapartei, muudkui S ja D ja Rahvapartei. Mm, aga mina küsin, et mida see siis peab tähendama? kas tegemist on tehnilise probleemiga? me oleme esitanud muudatusettepanekuid praktiliselt kõigi nende äh, eelarveridade kohta. nojah, et kas see tähendab siis seda, et SED ja äh, Rahvapartei siis teevad äh, eelarvet koos. üks selgitus, mis on, on ratsionaalne, mulle tundub, et ükskõik, milline siin tehniline põhjendus on, see ei ole korrektne äh, näiteks võiks äh, äh, raportöör kirja panna, et tegemist on kompromissmuudatusettepanekuga ja ära tuua kõik need fraktsioonid, kes on teinud vastavaid ettepanekuid. näiteks noorte äh, tagatis, SED, Rahvapartei, noorte tööhõivealgatus, jälle Rahvapartei ja SED. nagu teised ei olekski muudatusettepanekuid teinud ma ei taha siin mingit püha sõda nüüd pidada avaliku arvamuse huvides, aga ma arvan, et Äh, siin on kindlasti mingeid objektiivseid põhjuseid, aga ma ei, äh, aga kui need objektiivsed põhjused ei ole, siis mina sellega nõus olla ei saa. ja teiseks äh, tahan öelda, et ma ei ole kunagi toetanud seda ja parlamendi ähm, raport ka ei ole ähm, nõus sellega, et uusi töökohti luua, nii et me oleme selle vastu. meil oli kaks poolt, ühed, kes olid äh, Äh, selle äh, kuuekümne seitsme töökoha loomise vastu või siis teised ütlesid, et äh, kui te tahate neid töökohti, siis palun rahastage neid ise, nii et meie fraktsiooni jaoks saab tegemist olema tõesti punase joonega ja ma olen nõus nende asjadega, mida härra Kaier ütles, et tuleb taastada kõigi nende eelarveridade vahendeid, mida nõukogu kärpis ja nõus olen ka tema strateegiaga, mis on suunatud sellele, et äh, tagada rahastamine noorte äh, töö, äh, tagatisele ja Horisont kaks tuhat kahekümnele ja Euroopa ühendamise rahastamisele ja et selleks kasutatakse neid vahendeid, mis, mida on saadud vahearuande käigus kui ma valesti sain aru teie ettepanekutest, siis palun öelge mulle seda, aga nende asjadega ma olen nõus ja mis puudutab makseid, siis me võime arutada siin neid ettepanekuid, mis puudutasid äh, maksete äh, suurendamist äh, vastavalt kulukohustustele, et eesmärgiks on ju suurendada maksete mahtu sest äh, siin on äh, valesti kalkuleeritud neid makseid. Mm. me ei ole mitte selle vastu, et EFSI vahendeid reservi panna, vaid sellega on meil probleeme, et ma ei saa aru, et milliseid objektiivseid menetlusi me võiks seal kasutada. kui te räägite lisanduvusest, kui te räägite võrdsest ja ümberjaotamisest, meil ei ole vahendeid. siin on tegemist poliitilise hinnangu probleemiga ja kuna ma ei usu, selle menetluse objektiivsusesse, siis meie seda põhimõtet ei toeta. ma olen nõus äh, teiega selles osas, et vaja on alternatiivset lahendust kahekümnele viiele miljonile, mida komisjon nõudis. aga veel üks küsimus. see on nüüd põhimõtteline küsimus ja see järgib sama loogikat meie fraktsioonis esitas härra Torvalds muudatusettepanekuid, soovis mõningaid äh, vahendeid suurendada nii, et äh, äh, et oleks võimalik täita neid kohustusi, mida võeti Pariisis COP kahekümne ühega seoses, ma ei näe neid siin mitte kuskil seitseteist miljonit teises rubriigis on ja üks B rubriik, ma lihtsalt tahan selgitada, e, et miks me oleme pannud siia need asjad, me arvame, et siin on üks objektiivne põhjus, miks need tuleb reservi panna, sellepärast et komisjon aasta lõpus tuleb välja selle mehhanismi tõhususe hindamise ja võimaliku kohandamisega. see on see põhjus, miks me äh, oleme teinud ettepanekut need summad reservi panna. Äh, muus osas olen ettepanekuga nõus. ja mis puudutab nüüd teist rubriiki, siis me oleme nõus ettepanekuga, millega tuli välja härra Muresson Rahvapartei äh, nimel. meie soovime, et seal oleks need vahendid äh, olemas, ilma et me peaks ära ootama paranduseelarvet, millega tullakse välja millega tuleb välja komisjon. ja mis puudutab kolmandat rubriiki, siis äh, me hindame seda väga, aga meil on mõningad küsimused teile. Europol ja Eurojust, sellega me oleme nõus, seal on tõesti äh, põhjendused olemas, liibekomisjon on hääletanud, aga EASO puhul ma ei näinud liibekomisjonis hääletust, nii et äh, kust see tuleb? liibekomisjoni hääletuses mina seda, sellist asja ei näinud. aga ma tahaksin öelda midagi, mis on üsnagi omapärane. Äh, kolmas rubriik. meil on tegemist sellise olukorraga, mille puhul rändeprobleemid ja turvalisuse probleemid äh, väärivad äh, maksimaalset tähelepanu ja ka rohkem rahalisi vahendeid. aga kui me vaatame neid muudatusettepanekuid, siis Mm, kõik, mis puudutab rännet ja äh, julgeolekut, Europol, Eurojust ja EUSU, me oleme üksteist miljonit äh, juurde soovinud saada. aga kõike, mis puudutavad kultuuri, kodakondsust ja nii edasi, ma ei ütle, et ma olen nende programmide vastu, aga Euroopa Parlament nõuab nende jaoks neljakümmet seitset miljonit. nii et minu küsimus on järgmine, et kas poliitiliselt on see mõttekas ja äh, vajalik, et ühte miljonit täiendavat on nõutud rände ja julgeoleku jaoks ja neljakümmet seitset miljonit kultuuri jaoks. ma esitan lihtsalt selle küsimuse, kuna mulle tundub, et äh, see on küsimus, äh, mis väärib esitamist. ja neljas rubriik, mul on siin tehnilisemaid märkusi ja praegu ma neid siin ei äh, teeks ja mis puudutab nüüd äh, viiendat rubriiki, siis ma kinnitan seda, mida ma just ütlesin, et teil tuleb meiega raskusi selles osas, mis puudutab äh, ametikohti. Äh, ma võtan arvesse nüüd seda, mida parlamenti nõuab, et kui parlament nõuab, et me nõuame täiendavaid autojuhte, me oleme nõus äh, kolmekümne viie ametikohaga julgeoleku jaoks, me oleme nõus ka teiste, äh, sellega, et äh, teised, teiste institutsioonidega, kui nad on oma ametikohti viie protsendi võrra vähendanud. proua Nirja Tabarnen. Um, uh, üritan teha kiiresti, tahaksin tänada härra Kaierit väga hea ülevaate eest ja teen tõesti lühidalt. tahtsin teie tähelepanu juhtida äh, rubriigile üks A ja kahe eelarverea loomisele, mille puhul on äh, tegemist nende äh, piirkondadega, mis saaksid kahju Brexitist. Ähm, Brexit hakkab väga palju mõjutama erinevaid piirkondi, mõt-, näiteks Šotimaa ja Põhja-Iirimaa, mis tõesti tahtsid jääda Euroopa Liitu meil on kohustused ja me vastutame selle eest, et me ei jääks, jätaks neid üksi ja seetõttu ma oleks väga tänulik, kui me saaksime nende kahe eelarverea summad taastada, me tõesti sooviks seda toetust. ma arvan, et parlament peab näitama maailmale, et me oleme rahu poolt, sest praegu on nii äh, kriitiline olukord minu arvates, kõik see, mida me räägime Euroopa äh, relvajõududest, militariseerimisest, me peame tegelikult tagasi tulema lätete juurde, vaatama, miks äh, Euroopa Liit tekkis. see puudutas loomulikult kauba kaubandust, aga ka naabrite mõistmist ja rahu. meil on poliitiline tahe seda teha, äh, näidata ülejäänud maailmale, et ja Euroopale, et äh, see koda siin tõesti soovib rahu toetada. ja ärgem unustagem, et parlament oli väga oluline ka Põhja-Iirimaa rahuprotsessis ja Suure Reede lepingus ja kui ähm, nüüd tuleb Brexit, siis see tõesti väga palju ka ohustab seda rahuprotsessi. see tähendaks tõesti äh, toetussõnumi saatu-, saatmist inimestele Põhja-Iirimaal ja Šotimaal, et me oleme seal, siin selleks, et toetada neid inimesi, kes äh, Šotimaal ja Põhja-Iirimaal, keda inglased äh, on hätta jätnud. ja komisjoni eelarveprojekte, me teame, et seal on Ehm, mõningaid äh, probleeme, eriti rubriigiga üks, meie toetame alati töökohtade loomist äh, mõningates ähm, koht-, mõningatel puhkudel on vaja komisjoni summad taastada, teisel puhul on aga vaja meie väärtusi rohkem rõhutada. mulle tundub, et nad ei rõhuta piisavalt äh, töökohtade loomist, majanduskasvu. meil on vaja äh, taastada noorte tööhõive algatus, selles osas me oleme tõesti kõik ühel nõul ja seda on vaja teha kohe, me ei saa aktsepteerida, et need vahendid oleks reservis, meil on tõesti neid vahendeid väga vaja ja me peame toetama äh, ka äh, toetust äh, vähem arenenud äh, piirkondadele ja kõige haavatavamas olukordades olevatele piirkondadele. me tahame Erasmust meediakoolitust toetada ja väga tore oli, et härra Kaier rääkis kultuuripärandi aastast. see on võimalus näidata oma kultuuri, kes, keskenduda nendele asjadele, keskenduda nendele töökohtadele, mida on võimalik vastavas valdkonnas luua ja iga majanduse äh, selgrooks on kindlasti piimandus ja kalandus ja me peaksime ka neid rohkem toetada. tahaksin öelda, et me peaks toetama ka pagulasi ja rändajaid ja viimane asi, kus minu arvamus on teistsugune, aga austan teiste arvamust, kõik see, kõik need vahendid, mida me näeme ette julgeolekule, võib-olla me peaksime äh, Äh, seda nägema ressursina äh, asjade jaoks, mis on äh, konstruktiivsemad ja võimalusena pöörduda tagasi meie põhiväärtuste juurde. suur tänu, härra Margal. aitäh, härra esimees härra Kairit ei olegi enam kohal või kuidas? sellegipoolest suur tänu, härra Kaier, tehtud töö eest äh, ja selle sissejuhatuse eest. järgnevatel kuudel tegeleme me nüüd nende ettepanekutega ja on täiesti ilmselge, et teatud küsimustes oleme ühel nõul, teistes aga mitte. ma arvan, et siin on kaks väga selget äh, kriteeriumit ühelt poolt on meil siin tehtud muudatusettepanekuid äh, erinevate fraktsioonide poolt. Ähm, need on ka tegelikult juba esitatud äh, ja me jääme nende juurde ja peale selle on härra Kaier öelnud, et Äh, välja pakutud kärped tulevad nõukogult ja meie nendega ei nõustu, tahame minna esialgse ettepaneku juurde tagasi. nii et äh, tegelikult on siin veel üks lisapunkt, millega tuleks arvestada. me peame arvestama ka sellega, et meie jääme oma juulikuise seisukoha juurde. me kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvejuhiste äh, raportis tõime selle välja, tegemist oli Albrechti ja Toma raportiga mitmeaastase finantsraamistiku kohta. meie leiame ikka veel, et me peame jääma mitmeaastase finantsraamistiku piirmäärade juurde ja me peame oma muudatusettepanekutes ka sellest lähtuma. siis tahtsin veel tõstatada ühe konkreetse küsimuse selle kohta, mida härra Kaier äh, ütles äh, EFSI ma arvan, et EFSi puhul me oleme kõik ühel seisukohal, me toetame seda me ei tea tegelikult äh,, kuidas lood EFSiga edasi lähevad, nii et me peame lihtsalt asjade käigu ära ootama. ning me tõesti loodame, et EFSist saab lõpuks tõeline investeerimiskava, sest praegusel hetkel ta ju seda siiski ei ole. ja veel. see eelarve selle eelarve puhul tuleb arvestada mitmeaastase finantsraamistikuga. aga me tegeleme ju selle kõrval veel ka omavahenditega, mis mõjutavad ka väga palju ja on väga tähtsad kahe tuhande seitsmeteistkümnenda, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal samamoodi euroala fiskaalvõimekus, väga tähtis punkt, mis muutub veelgi tähtsamaks, millega tuleb ka siis arvestada, võib-olla meil mitte kohe, aga kohe varsti. ja nüüd äh, minu sõnavõtu esimene pool ja see, mida härra Kaier ütles äh, kaitsepoliitika kohta ja ennetavate meetmete kohta. tegemist on täiesti uue eesmärgi ja meetmega. seda üritatakse tagaukse kaudu sisse tuua, ma olen nõus, et seda tehakse aga äkki peaks selle kohe äh, peauksest, paraaduksest sisse viima, mitte tagaukse kaudu. siin on uued kohustused liikmesriikidele, siis tuleb ka selged uued kulukohustused äh, paika panna, sest siiamaani ei ole ju liikmesriigid kulukohustus, kaitsekulutuste puhul ju oma eesmärkidest kinni pidanud, nii et see tuleks tõesti kohe paraaduksest sisse viia, see meede, siis kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut, mis ta võib jagada viide erinevatesse kategooriasse. ma teen hästi kiiresti, härra esimees meil on siin kriteeriumid, mis tulenevad sellest, et juba kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal on meil vaja mitmeaastane finantsraamistik üle vaadata. me ütlesime seda juba juulikuus ja selle juurde me jääme. ning see tähendab ka seda, et meil tuleb väga palju äh, teatud eelarveridade puhul äh, summasid juurde leida, noorte töötagatis, Erasmus, humanitaarabi, loov Euroopa ja nii edasi nii et tegemist on terve rühmaga programmidest ja äh, tegemist on ka terve erineva plokiga, mis puudutab tegelikult äh, nelja miljardit eurot. ning teiseks ülevaatamine algab kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, meil on siin äh, vahendite lisamine kolmeks prots-, kolmeks aastaks ette nähtud, kas ma võin veel ühe minuti rääkida, küsib härra Maragall. Äh, ja nüüd see kolmas plokk. horisont kaks tuhat kakskümmend, et sellele tuleb vahendid tagasi tuua äh, samal määral nagu kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal siis on ITER ja ülejäänud klassikalised küsimused, ehk siis neljas plokk. ma olen veendunud, et me peame need ähm, vahendid säilitama ja siis viies muudatusettepanekute rühm, mis on sama tähtis kui eelnevad, siin on äh, pagulased, Frontex, äh, turvavõrgustikud äh, see dokument, mida härra Depree mainis, Sotsiaaldemokraadid, äh, Rahvapartei, meie leiame, et tegelikult on see päris hea dokument. me võime muidugi kritiseerida seda, kuidas seda esitletakse, aga siin on tõesti väga palju erinevaid aspekte, mille kallal me saame oma tööd jätkata ja ma arvan, et me jõuame kokkuleppele. Sì, grazie, molto... aitäh, härra Maragall! Il relatore e mm, faccio suur tänu ka minu poolt äh, raportöörile ja minul on üks üldine märkus. see puudutab seda lähenemist. nõukogu pani oma ettepanekuga prioriteedid paika, see on väga selge sõnum. mina leian, et siin on teatud eelarveridu, mida on vaja ja teisi on vähem vaja ja tegemist on kogu aeg äh, vahenditega, mida liikmesriigid peaksid siis leidma erinevate eelarveridade rahastamiseks. nii et tegemist on komisjoni ettepaneku ülevaatamisega äh, ja teeb siis seda nõukogu. mina le ei leia aga, et nõukogu lähenemine oleks kõige parem lahendus. mis puudutab nüüd neid konkreetseid punkte, meie arvates on positiivne, see reserv erimeetmete jaoks on olnud meie sooviks ja meie arvates on see väga hea, aga mulle valmistab muret see, mida juba ka raportöör ütles, see, kuidas on siin EFSI-ga käitutud ja siis see, et öeldi, et investeerimisfondi eluiga tuleks pikendada ja tuleb luua veel EFSil põhinev fond kolmandate riikide jaoks. Need vahendid, mis meil on nende programmide jaoks ette nähtud, on tegelikult järgnevatele eelarvetele koormaks ja sellega me peaksime arvestama. ning viimane punkt puudutab Türgit me teame, mis Türgis juhtus. me teame, kuidas Erdoani valitsus äh, äh, käitub Euroopa Liiduga ja Euroopa Liitu suhtub ning sellepärast tuleb Türgile saata selge sõnum. me peaksime vahendid tõesti realistlikult üle vaatama, need vahendid, mida me selle eelarve kaudu Türki tahtsime saata nii et tõesti, peaks tõesti mõtlema, kas need summad on põhjendatud. siis parlamendi eelarve. siin olen nõus raportööriga, mis puudutab äh, seda seitsekümmend kuud uut ametikohta fraktsioonidele, kaks miljonit eurot läheks see maksma, äh, kui ma ei eksi ja see ei pea võib-olla meie eelarve jaoks nüüd küll prioriteediks. siis on veel erinevad küsimused äh, erinevate teenuste kohta, nagu näiteks see, et autojuhtide teenus äh, tuuakse majasiseseks. ka need arutelud käivad, ma arvan, et äh, ka seda peaks veel kord arutama siis äh, vahendid, mis on parteide ja sihtasutuste jaoks ette nähtud, tegemist on ainsa eelarvereaga, mis tegelikult viimaste aastate jooksul võrreldes teistega on proportsionaalselt väga palju kasvanud, siis ametid, ma arvan, et kärpimine ametite puhul ei ole kõige paremaks lähenemiseks on terve rida ameteid, mis mängivad väga tähtsat rolli ja aga samal ajal saaksid komisjoni peadirektoraadid nende ametite ülesannetega ka hakkama, nii et me peaksime tegelikult väga kriitiliselt üle vaatama ka ametite töö ja vajaduse. sama kehtib ka Majandus- ja Sotsiaalkomisjoni ja regioonide komitee ning ka välisteenistuse kohta nii kaua, kui me ei tea, millist rolli hakkab välisteenistus tulevikus mängima, ei ole ju mõistlik sinna üha rohkem raha pumbata ja töökohti luua. meil on vaja rohkem tagatisi selle kohta, mis saab üleüldiselt välisteenistusest. jaa. Claire, palun tee väga lühidalt. ma teen väga lühidalt, tahaksin lihtsalt avaldada raportöörile toetust kogu tehtud töö eest äh, EFSI-ga seoses iseäranis äh, ja, ja siis ka äh, varasemate määrade taastamisega seoses ning samuti aruandlusraamistikust kinnipidamisega, siis samuti ettevalmistavad tegelased toetame seda, neid ettepanekuid, mida raportöör on teinud ja siis ja, ja pagulased ja, ja toetus pagulastele on samuti meie jaoks üks prioriteet, aitäh. Merci. Si vous m'y autorisez. suur tänu. ja paar isiklikku kommentaari ka lõpetuseks, kui lubate. et äh, kiita ka omalt poolt äh, hiilgavat tööd, mille meie üldraportöör on ära teinud, nii nagu ka raportöör teiste jagude küsimuses. proua Kaitsepall. Gracias, presidente. Es ah, que pensaba que íbamos a acabar a las diez y media, entonces no. ma arvasin, et me lõpetame kell äh, kümme kolm, kolmkümmend muidu ma ei oleks sõna soovinudki siis. me üleüldiselt oleme teistega päri, aga ma arvan, et teatavad äh, asjaolud tuleb siia siiski veel juurde tuua. minu meelest on väga oluline, et me pööraksime tähelepanu rubriigile kolm, mis, kus äh, nõukogu kärped on eriti karmid ja me peaksime pöörama tähelepanu ka oma ettepanekutele rubriigis neli, ma ei hakkaks üksikasju siiski lahkama, sest et tahan väga lühidalt teha. ja ettevalmistavad tegevused äh, kaitsevaldkonnas leian, et et selle teemaga tuleks tegeleda ka seoses mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisega ja äh, institutsioonide vahelise kokkuleppega üks probleem, mis meil ettevalmistavate tegevustega on, on see, et võetakse ära teatavad äh, vahendid, mis on äh, parlamendi algatuseks ette nähtud, seda tuleb äh, nõukogule ja komisjonile öelda, et nende ettepanekuid tuleb teiste kategooriate taustal näha. praegu ei ole küll tegemist mingi märk, mingite märkimisväärsete summadega, aga selline tendents on. Oui, je... Ah, pardon, monsieur Ali aussi. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз няма да правя изказване, но... aitäh, ma ei hakkaks siin üksikasjalikult lahkama, aga ma ei äh, tunne praegusel hetkel ennast sugugi mitte hästi me ei ole saanud absoluutselt mitte mingisuguseid äh, dokumente, mitte mingisugust infot enne seda koosolekut, härra Kaljari dokument on tõenäoliselt väga hea, aga meid ei ole sellest sugugi informeeritud, me ei tea, mis seal kirjas on. ja kogu see arutelu kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvest peaks leidma aset äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, taustal. tunnen muret teatavate asjaolude pärast mis praegu ilmnevad. ma vaatan, et hakatakse vahendeid ümber jaotama ja mõningad makseassigneeringud suurenevad äh, tõenäoliselt äh, ühtekuuluvuse vallas näiteks, aga me tahaksime teada, millised plaanid on kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. ja sellepärast paluksin teid, et järgmisel nädalal, kui meil toimub kohtumine, palun võtke arvesse seda, et mitmeaastast finantsraamistikku vaadatakse üle ja seda tuleb arvesse võtta Need kaks asja peaksid käsikäes käima. suur tänu, härra Fernandes. teen väga kiiresti, suur tänu raportöörile tehtud töö eest, ma tean, et see töö on äh, raske, äh, problemaatiline, olen veendunud, et raportöör tahab kõikide fraktsioonide arvamusi arvesse võtta ja, ja meil on ka veel aega, et seda teha. teiseks, äh, EFSI vahendite reservi panemine väga halb sõnum investoritele. ja miks see seda on, sellest juba räägiti, sellest ütles meie, sellest rääkis juba meie valiraportöör Siegfried. veel üks oluline asjaolu, vähemalt minu arvates. meil on oma poliitilised seisukohad ja mingil hetkel hakkame mitmeaastast finantsraamistikku üle vaatama. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve on ja kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve on sellega seotud. mitmeaastase finantsraamistiku äh, ülevaatamine mõjutab ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet. me oleme olnud rahul oma strateegiaga siiamaani ja me oleme öelnud, et meil on olnud muudatusettepanekud, mis äh, võtavad arvesse äh, mitmeaastase finantsraamistiku äh, ülevaatamist ning tööd, mida meie raportöörid selles vallas on juba teinud. ja sellest me võiksime rääkida, võiksime rääkida strateegiast, kuidas neid erinevaid elemente seostada ja Äh, seda hetkel, kui tuleb langetada otsuseid. rohkem keegi sõna ei soovi, paistab. nii, siis ka mina sooviksin tänada meie raportööre, kiita neid tehtud töö eest. nüüd siis äh, on, ootavad meid ees äh, hääletused, läbirääkimised nõukoguga ja mulle tundub, et selles kontekstis on väga oluline, et meie sõnum oleks selge arusaadav ka avalikkusele. me peame olema veenvad äh, oma suhetes nõukoguga ja kui me, kui me oleme selged ja meil on prioriteedid paigas, siis see on. me ei tohiks tekitada sellist jõulupuu olukorda, et paneme sinna mida iganes juhtub. seetõttu me peame oma prioriteedid selgelt välja tooma, usaldan äh, meie raportööri, variraportööri, et äh, need prioriteedid äh, siis välja toovad ja neid prioriteete ei tohiks olla väga palju. ja mis puudutab äh, prioriteetseid tegevusi, siis olen nõus. ettevalmistavad äh, tegevused ja, ja äh, pil-, pilootprojektid, me peame olema siin solidaarsed ja me peame oma seisukohas ka nõukogu veenma mina olen Euroopa Parlamendi liige, nii nagu teie. ja mina tahan homme kodanikele selgitada, mille üle me siin hääletame. aga praegusel hetkel ei suuda ma äh, fraktsioonides seitsmekümne kuue ametikoha loomist õigustada meie kodanike ees, see on minu isiklik äh, arvamus. minu isikliku südametunnistuse küsimus on see ma tahan, et ma saaksin Euroopa kodanikele selgitada seda, mida me teeme. ja praegu, kus kõik räägivad sellest, et ava, avalikke kulutusi tuleks vähendada, riigi kulutusi tuleks vähendada, äh, siis äh, ärge arvake, et inimesed ei tunne huvi selle vastu, mis siin toimub. selle eest me võime kunagi kallist hinda maksta ja palun nüüd üldraportöör. Ähm, das würde jetzt das Zeitbudget sprengen ma arvan, et kui ma nüüd üksikasjalikult hakkaksin kolleegidele vastama, siis ajaksime aja mõttes küll tünni päris lõhki. ma panin aga kõik kirja hoolikalt, väga paljud küsimused, mida teie, härra Depree, mainisite, neid arutame koordinaatoritega. ja esimees Artur Iil on õigus, see dokument on ju töödokument ja nagu ma ütlesin juba alguses, arveldades sellega, mis me eile kuulsime, on ta tegelikult äh, vananenud ja peame hakkama otsast pihta. lugemine on ette nähtud oktoobri lõpuks ja minu eesmärk on, et parlamendil oleks väga tugev ettepanek, mida täiskogul väga paljud toetavad sellepärast olen valmis ka kompromissidele minema. nagu nägite, see, mis on kirjas, on minu lähteseisukohad, nende kallal hakkame me nüüd tööd tegema ja ma tahan, et Euroopa Parlamendi ettepanek oleks siis tõesti tugev Äh, ja jõuline ning et suur enamus parlamendist seisaks selle taga. nii et just sellest lähtudes äh, kavatseme nüüd fraktsioonidega pidada läbirääkimisi kohanduste üle ja ma arvan, et me jõuame kokkuleppele, nii nagu ka minevikus me suures osas alati kokkuleppele jõudsime. meie usaldame teid, üldraportöör, teiste jagude raportöör on teil midagi erilist öelda ei ole, äh, väga tore. rohkem küsimusi ei ole ja nüüd lõpetan meie koosoleku. meie järgmine koosolek on koordinaatorite koosolek, ähm, mis tuleb pärast seda koosolekut ja siis äh, kahekümne kuuendal äh, äh, septembril, esmaspäeval kohtume koordinaatoritega ja siis kolmapäeval kohtume siis kahekümne üheksandal septembril kell üheksa kuni kaksteist kolmkümmend on meil kohtumine, siis hääletame kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve üle ja kahekümne seitsmenda septembri äh, koosolek on tühistatud. ja nüüd siis äh, viie minuti pärast jätkavad koordinaatorid.